ka sealsed äh, valimiskomisjoni, praeguseni ei ole me saanud vastust aga Venezuela valimiskomisjonilt. suur aitäh, härra volinik ja tahaksin teavitada kolleege sellest, et olen saanud äh, seitse resolutsiooni ettepanekut, sellega on arutelu lõppenud ning äh, hääletus leiab aset pärast viimast tänast arutelu. järgmine päevakorrapunkt on arutelu inimõiguste olukorrast Aserbaidžaanis. kaasautorite nimel annan kõigepealt sõna härra Romeva Iruedale, palun. ma kõnelen oma kolleegi Ulrike Lunatšeki nimel. tahaksin öelda, et ma ei ole suur Eurovisiooni fänn, kuid arvestades, et see festival toimub nii äh, niisuguses riigis, kus inimõiguste olukord on nii tõsine, teeb mulle muret. nüüd äh, demokraatia, inimõiguste kaitse, põhivabadused, äh, neid ei austata Aserbaidžaani ametivõimude poolt. võimud peaksid lubama rahumeelseid protestiaktsioone ja takistama politseid äh, ründamast rahumeelseid demonstrante. me nõuame äh, et eeluurimisvanglast vabastataks need, kes on sinna äh, poliitilistel motiividel pandud, äh, vabaühenduste esindajad, äh, inimõiguste aktivistid, ajakirjanikud. ma toetan seda laulukampaaniat, mis algatati nüüd seoses Eurovisiooni lauluvõistlusega ja mis korraldatakse demokraatia toetuseks. loodetavasti aitab see olukorra parandamisele kaasa. praegu olen ma aga mures selle, selle üle ka, et äh, Bakuus ehitatakse ja arendatakse kinnisvara, tõstes inimesi välja nende kodudest. Äh, tahaksin, et ametivõimud garanteeriksid, et uusehitised Bakuus kerkivad vas-, kooskõlas õigusaktidega ja inimesi asustatakse ümber samuti õiglaselt, kompenseerides äh, äh, nende eluaseme ja mul on ka hea meel, et Rahvapartei ühines resolutsiooniga, nii nagu alguses ka kavatseti. suur tänu! Thank you very much and the next uh, speaker suur aitäh ja järgmiseks Mariette Schake, üks kaasautoritest. suur aitäh, kallid kolleegid, siis kui Eurovisiooni lauljad harjutavad oma laule ja tantsijad harjutavad tantse, on protestiaktsioonid maha surutud. Eurovisioonist peaks saama suur Aserbaidžaani äh,, Aserbaidžaani show äh,, kuid äh, me ei lase ennast pimestada, me oleme mures inimõiguste olukorra pärast, valitsuse väited ei rahusta meid, valitsuse teod näitavad vastupidust, vastupidist. Ehm, Tofik ja Kublu ja Kuala Aslani peeti hiljuti Baku tänaval kinni ja ainult üks äh, opositsioonipartei asejuhtidest on veel vabaduses. Anna Karali on näiteks juba kaks päeva kadunud, Arif Adžili ja tema eh, kolleeg Avasli ning teised inimõiguste aktivistid on olnud kinni veetud juba üle aasta. Nad on nüüd Amnesty Internationali andmetel süümevangid ning me tahame öelda, me ei unusta neid Aserbaidžaani võimudele tahame aga öelda, täitke oma inimõiguste kohustusi OSCE raamistikus ja äh, assotsiatsioonilepingu järgi. Euroopa Liidu äh, naabruspoliitika järgi kui Aserbaidžaan ei täida oma kohustusi, ei ole ta meie usaldusväärne partner. suur tänu ja järgmiseks annan sõna Veronika Kaiserile, palun. suur aitäh, president juba kümme päeva järgin, jälgin Euronewsi ja näen, kuidas äh, reklaamitakse Eurovisiooni Aserbaidžaani, aga mitte ühtegi sõna inimõigustest. lihtsalt näidatakse kristallpaleed, justkui see oleks reklaam. ei, see on lihtsalt Euronewsi uudised. Äh, sellepärast ongi meie resolutsioon väga tähtis. ma ei ole valmis nüüd Eurovisiooni boikoteerima, see oleks ka väga keeruline, aga me oleme ju sellest küsimusest rääkinud Hiina olümpiamängude puhul ja ütlesime, et praegu on siiski unikaalne võimalus, kui äh, laupäeval vaatavad sada miljonit inimest äh, või rohkem äh, seda Eurovisiooni lauluvõistlust, siis lisaks naftale ja lauluvõistlusele on Aserbaidžaanil ka teine nägu ja see on seotud inimõigustega tuhanded inimesed on kodudest välja tõstetud majadest, korteritest selleks, et Eurovisiooni ehitisi rajada, on häbiväärne ja ma olen eriti mures seepärast, et ähm, et alguses äh, ei ühe, ühinenud Rahvapartei kolleegid meie resolutsiooniga, aga nüüd äh, tunnen, et nad ikkagi peaksid ühinema kas te vastate ka küsimusele? palun. härra Engel, palun. suur aitäh. ma soovisin kõigepealt ikkagi ühineda teie sõnavõtuga, proua de Kaiser, teie analüüsiga olukorra kohta ja soovisin küsida, kuna te tõesti sõna võtsite sellisel moel, et ähm, kas, äh, kas te ei arva, et, et nüüd äh, sisust rääkides, äh, kui me tõesti alles hindasime assotsiatsioonilepingut äh, Aserbaidžaaniga, kas me nüüd ei peaks siis äh, suu kinni hoidma, kas ei oleks siiski algusest peale olnud nõuda see, seda, et, et me ütleme välja, et Aserbaidžaan ei ole demokraatlik riik. kuidas me saame nüüd teistmoodi käituda kui kuu aega tagasi? ma ei taha teile vastu vaielda, kuid ähm, me ei, meie fraktsioonis tõesti ei ole nagu üldistatud neid inimõiguste küsimusi. reaalpoliitikat on aetud nii energia puhul kui ka muudes küsimustes, mõtleme energiakriisile, kõikidele nendele, mis Aserbaidžaanist tulevad, teate sama hästi kui, kui mina, milles probleem on. ja kui nüüd, äh, kui me ütleme, äh, et me ei sõlmi lepinguid kui riik ei ole demokraatlik, siis, ähm, siis me ei saavuta midagi. inimõigustest tuleb rääkida, tuleb rääkida jätkuvalt ja võib-olla tõesti ühel päeval saab ja äh, seda teha, et, et kaubandusküsimused ja demokraatia tõesti ühendatakse läbi, läbirääkimistel. tänan Speaker on behalf of co- suur tänu ja kaasautorite nimel annan viimasena sõna proua Makoveile, palun. suur tänu. Iveka Brašovi ja eh, Kadisha Izmailova juhtumid on ainult eh, kaks näidet selle kohta, kuidas survestatakse ajakirjanikke. me soovime et ametivõimud mõistaksid süüdi neid, kes tõesti süüdi on. Aserbaidžaanis on tegemist meelevaldse väli, vägivallaga rahumeelsete eh, protestantide vastu, see puudutab ka selle nädala protestiaktsiooni ning eh, aktivistid, ajakirjanikud, inimõiguslased ja teised meelsusvangid tuleb eh, vabastada, see on eluliselt tähtis, samuti tuleb austada põhivabadusi ja inimõigusi. Aserbaidžan on äh, Euroopa Nõukogu liige, on alla kirjutanud e-, Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsioonile, seega kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, kui Aserbaidžan saab veel ajutiselt julgeolekunõukogu liikmeks ÜRO-s, siis ta peab ju toetama inimõiguste hartat. seega me nõuame, et Aserbaidžan täidaks oma inimõiguste alaseid kohustusi. suur tänu ja nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele. kõigepealt härra Postelt Rahvapartei nimel. president, meie fraktsioon, erinevalt sellest, mida siiani on öeldud, resolutsiooni kaasautoritet Aserbaidžaani teemal ei, ei, ei käsitles seda küsimust äh, Eurovisiooni lauluvõistluse kontekstis. ka meil on olnud skandaale Eurovisiooni võistluse võitjate osas, kuid Aserbaidžaan on Euroopa Liidu jaoks oluline partner, ta on Euroopa Nõukogu liige ja on inimõiguste konventsiooni osalisriik seega Aserbaidžaanis lasub kohustus tagada inimõigused ja demokraatia. Aserbaidžaan liitus kõigi nende organisatsioonidega oma vabal tahtel ja seetõttu me peame tähelepanelikult jälgima, mis toimub selles riigis ja mis toimus vahetult enne lauluvõistlust, kus lammutati maju, inimesi asustati ümber ilma hüvitamiseta, rikuti inimõigusi, rahumeelseid meeleavaldajaid peksti, suruti alla usuvabadust inimõiguste rikkumised ei ole lubatavad, kuna Aserbaidžaan on oluline ja väärtuslik partner meie jaoks. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel äh, härra Repo, äh, president. Eurovisiooni lauluvõistlus on tegelikult äh, pööranud meedia tähelepanu Aserbaidžaanile ja sealsed elanikud on kasutanud seda võimalust tulla tänavale, et äh, tema avaldada protesti oma äh, halva elu vastu ja väga paljud on võetud vahe alla, kui nad on julgenud valitsust kritiseerida. totalitarismi vari on endiselt selle riigi kohal äh, demokraatlik turumajandus, kus austatakse inimõigusi, tuleb veel alles välja arendada. mu küsimus on, kas taoline riik nagu Aserbaidžaan saab tõesti olla ÜRO Julgeolekunõukogu äh, eesistujaks, kui ta nii jämedalt rikub oma kodanike inimõigusi? selle riigi ametivõimud peaksid tühistama oma äh, karistusseaduslikust laimusätted, nad peaksid ellu viima põhjalikud reformid, et tagada riigis ka sõna- ja väljendusvabadus. Euroopa Liidu välisteenistus peab nõudma Aserbaidžaanilt kõikide nende juhtumiste uurimist, mis on seotud sõnavabaduse piiramise või rikkumisega ja Aserbaidžaan peab vabastama poliitilised vangid tänan nüüd äh, Alde nimel härra Gebranderi. tänan, president. möödunud kuul Bakuus oli mul võimalus esida, esitada küsimus president Alijevile ja küsida tema kavade kohta demokraatia, inimõiguste ja meediavabaduse, vabaduse parandamise kohta selles riigis, eriti eelseisva Eurovisiooni lauluvõistlusega seoses mis toimub käesoleval nädalal ja hämmastava enesekindlusega ta vastas mulle, et ei ole mingit põhjust seda olukorda parandada, sest olukord on niigi täiuslik. ausalt öeldes tema enesekindlus ei üllatanud mind, sest vaadakem tõele silma maailm ja Euroopa Liit on huvitatud Aserbaidžaanist ainult tema gaasi ja nafta pärast ja olulise torujuhtme pärast, mis läbib Usbekistani ja Kasahstani. ja meid ei huvita Aserbaidžaani rahvas ja kui volinik Füüle äh, kritiseeris aserite inimõiguste olukorda, siis kaks nädalat hiljem president Barroso külastas Bakuud, kuid ei maininud mitte kordagi inimõigusi, ta rääkis ainult energiast. seega, milline on Euroopa Liidu poolne sõnum? unustagem inimõigused, meie huvi on ainult energia. ja niikaua, kuni me laseme energia huvidel äh, võtta pantvangi inimõigused, olukord Aserbaidžaanis ei äh, parane. Äh, olgem ausad, pikemas perspektiivis Nõukogude äh, Liit kaitseb oma energeetikaalasi huvisid palju paremini, kui ta võitleb ka stabiilse demokraatia eest Aserbaidžaanis, selle asemel, et toetada praegust president Alijevi režiimi. suur tänu ja nüüd EFD nimel Jaroslav Paško tänan võimalusest sõna võtta, president, volinik. Aserbaidžani näol on tegemist riigiga, mis aktiivselt osaleb Euroopa naabruspoliitikas, idapartnerluse raames ja toimuvad ka läbirääkimised assotsiatsioonilepingu üle. Aserbaidžaan on meie jaoks ka oluline majanduspartner ja seetõttu on üsna loomulik, et meid huvitab ka selle riigi poliitiline olukord aga kui me näeme, et inimõigustalane olukord halveneb, siis on meie kohustus hoiatada meie partnerid sõbralikul viisil, et taolised meetodid nagu ajakirjanike hirmutamine või valitsusväliste organisatsioonide või poliitiliste aktivistide hirmutamine ei ole osa tsiviliseeritud demokraatlikult valitsemisviisist. seetõttu ma arvan, et, et meil on vaja mingit diplomaatilist hoiatust Aserbaidžaanile hoiatust, Aserbaidžaan peaks kooskõlla viima oma seadusandluse rahvusvaheliste normidega ja õigusega, meediaõigusega, kodanike vabaduste alaste õigusaktidega ja nii edasi. kuid Euroopa välisteenistus peaks leidma selle viisi, kuidas selle sõnumi edastada. ja nüüd on aeg anda sõna teistele sõnavõtjatele ja esimesena saab sõna proua Korhola tänan, president. Äh, Aserbaidžaan on saanud viimasel ajal väga palju meedia tähelepanu osaliseks tänu Eurovisiooni lauluvõistlusele. Äh, meedia tähelepanu aga on olnud negatiivse tooniga äh, inimõiguste probleemide tõttu selles riigis on piiratud kodanikuühenduste tegevust, ajakirjanikke ja sotsiaalmeedia aktiivseid kasutajaid on ähvardatud, vangi heidetud. valitsus äh, on teinud palju kauneid sõnu, lubanud olukorda parandada, on lubanud äh, üle vaadata äh, seadusandluse, on moodustatud ka uus komisjon, mis tegeleb inimõiguste rikkumistega kuid me peame tagama selle komisjoni iseseisvuse, sõltumatuse, sest Aserbaidžaan on Euroopa Liidu jaoks ka naabruspoliitika partner ja peab tegutsema heas usus äh,, enne kui me nõustume assotsiatsioonilepinguga. järgmisena saab sõna proua Gretu. suur aitäh, resolutsioonis äh, räägitakse inimõiguste olukorrast Aserbaidžaanis ja ma loodan, et Aseri võimud võtavad äh, kiireloomuliselt meetmeid selleks, et äh, kinni pidada rahvusvahelistest kohutustest. mis puudutab Eurovisiooni lauluvõistlust, siis muidugi siin on oma kunstlik mõõde, aga ka sümbolistlik mõõde, mis on väga oluline ning see, et äh, taoline sündmus toimub äh, Aserbaidžaanis, ei tohiks kindlasti äh, lasta meil unustada seda, et seal rikutakse inimõigusi. meile valmistab muret see, et sõltumatuid ajakirjanikke hirmutatakse ning samuti võõrandatakse vara ning seda ilma igasuguse läbipaistvuseta. me nõuame, et aservõimud lõpetaksid sellise tegevuse ning äh, tagaksid sõnavabaduse. ma nõu-, palun komisjonilt ja teistelt institutsioonidelt äh, kasutada ära assotsiatsioonilepingud ning selle abil stimuleerida inimõiguste kaitset riigis. Teil on ka sinise kaardi küsimus, proua Gretu, kas te nõustute küsimusega? jah, palun. suur aitäh, härra president. proua Gretu tahaksin küsida teilt järgmist. Need küsimused, mida te mainisite, on küll olulised, aga kas te usute, et see kiireloomne küsimus on õigustatud, võttes arvesse, et Euroopa Liit, Euroopa Liiduna me osaleme koos Aserbaidžaaniga erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides, Aserbaidžaan on samuti Euroopa Nõukogu liige ning seda küsimust on korduvalt äh, arutatud. kas te usute, et resolutsiooniga on võimalik probleem lahendada? suur aitäh, mis puudutab äh, inimõiguste, inimelude päästmist ning inimõiguste kaitset, siis ei ole mitte kunagi liiga hilja, et tegutsema asuda. samas ma olen teiega nõus, me peame toetama äh, riigi integreerumist Euroopa Liidu väärtuste süsteemiga samas miski ei õigusta ka seda, mis praegu Aserbaidžaanis toimub, aitäh. aitäh, järgmiseks proua Nikolai, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president. kasutan võimalust eh, kuna arutame kiireloomulist olukorda Aserbaidžaanis ning resolutsiooni ning eh, tahaksin sellele lähemalt peatuda. kui me hääletasime assotsiatsioonilepingu üle Aserbaidžaaniga, siis suur enamus meist oli, suhtusid sellesse küsimusse väga tõsiselt. kas me olime sama tõsised, kui me toetasime Aserbaidžaani, kui ta tahtis saada Julgeolekunõukogu liikmeks ja äh, kui me räägime sellest, et Aserbaidžaan peab toetama meie energiapoliitikat ning neid projekte, mis toovad kasu Euroopa Liidu kodanikele, kas me oleme tõsiseltvõetavad, kui me räägime energiatõhususest? samas aga jätame tähelepanuta inimõiguste küsimused, on vastu võetud terve rida resolutsioone, püstitatud küsimusi, millele lahendusi leitud ei ole, me oleme käsitlenud erinevaid teemasid ja ma usun, et ilma igasuguse kahtluseta Aserbaidžaan ei ole riik, kus inimõiguste koha pealt kõik oleks korras. me peaksime siiski oma poliitikas lähtuma teatud äh, sidususe nõuetest ning äh, kasu-, ning kasutama lähenemist, mis muudaks meilt usaldusväärseks ka Euroopa kodanike silmis. kui me räägime me muidugi peame rääkima inimõigustest, aga me ei tohi piirduda äh, ainult äh, sellega, et äh, viime edasi energiapoliitikat, mis toob kasu meie kodanikele. me peaksime ikkagi läbi vaatama kriteeriumid, mille põhjal sõlmitakse assotsiatsioonilepingud. suur aitäh, sinine kaart Bernd Posseltilt, kas te nõustute sellega, palun? proua Nikolai, aga me ei ole diplomaadid, me ei ole ka ärimehed, vaid me oleme saadikud. ning meie kohustuseks on äh, tagada inimõigustest kinnipidamine. mitte kunagi me sellelt mm, äh, seda ei jäta tähelepanuta näiteks julgeolekunõukogus, olgu tegemist Venemaa, Ukraina või mõne teisega, me peame alati meelde tuletama oma partneritele nende kohustusi ja õigusi inimõigustest kinnipidamisel proua Nikolai, jah, hea kolleeg, tõesti, ma olen nõus sellega, mis te ütlete, aga mul on ka küsimus, kas te toetasite Aserbaidžaani assotsieerumislepingut? sellepärast, et ka seal on sees tingimus, mille kohaselt tuleb kinni pidada inimõigustest. see ongi asja sisu, meil on äh, erinev otsuste langetamise süsteem vastavalt sellele, mis valdkonnas otsuseid vastu võetakse. Äh, Need on äh, vaba mikrofon, seitse sõnavõtusoovi, alustagem alustame proua Sarjesaiaga. kiitoksia, arvoisa puhemees. olen erittäin tüü-. suur aitäh, härra president. ma tunnen head meelt selle üle, et Euroopa Parlament äh, väljendab oma arvamust seoses inimõiguste olukorraga Aserbaidžaanis Aserbaidžaanis on vägagi hästi läbi viidud reklaamikampaania praegu käimas, seda seoses Eurovisiooni lauluvõistlusega. paraku aga inimõiguste valdkonnas ei ole eh, suuri edusamme saavutatud. rahvusvaheline üldsus on sellele aga mm, selja keeranud praegu me kritiseerime küll Aserbaidžaani, aga kritiseerimine ei ole lubatud riigisiseselt tsensuur kehtib äh, kõikides eluvaldkondades ning äh, kõik kannatavad selle all, aitäh. Is... suur aitäh. järgmiseks äh, proua Jaakonsaari. kiitoksia Sari Essayalle ja muil. suur aitäh ja tahaksin tänada ka kolleegi Sari Essayat ja teisi kolleege väga oluline on, et meil see resolutsioon on, väga tähtis on, et Euroopa Parlament eh, kutsub üles riigivõime vabastama poliitvange ning samuti kõiki teisi vange, kes on vangistatud poliitilistel põhjustel. tahaksin samuti toonitada järgmist. Euroopa Parlament kindlasti jälgib hoolikalt arenguid riigis ja seda ka pärast Eurovisiooni lauluvõistlust. Eurovisiooni lauluvõistlus on oluline sündmus ning sooviksin üles kutsuda kõiki, kes osalevad äh, sellel sündmusel laulmaks selle nimel, et poliitvangid vabastatakse, ei ole õige, et inimesed peavad hirmus elama. suur aitäh! jedna minuta. popieram projekt rezolucji bardzo nam zależy na tym, żeby... suur aitäh, härra Wojtšovski. ma toetan resolutsiooni. Aserbaidžaani saatus äh, on meile südamelähedane. tegemist on äh, suurte traditsioonide, suure ajalooga riigiga ning nad üritavad liituda Euroopa riikide perega. Aserbaidžaan osaleb äh, jalgpallivõistlustel, nüüd korraldatakse seal Eurovisiooni lauluvõistlus, aga kui Aserbaidžaan soovib äh, oma saatuse siduda Euroopa omaga, siis ta peab samuti kinni pidama meie inimõiguste standarditest. siin on aga Aserbaidžaan läbi kukkunud. Äh, kätte on jõudnud aeg sellest ka rääkida. me peame Aseri võimudele mõista andma seda ning eriti kui kõik, kogu tä-, kogu tähelepanu on riigile suunatud. aitäh ning äh, härra Svjeska, suur aitäh, lugupeetud president, äh, volinik, ma usun, et järeldus on äh, päris lihtne. viimased kakskümmend aastat iseseisvumisest peale oleme me näinud, kuidas kuivõrd suuri majanduslikke edusamme on riigis saavutatud tegemist on ühe maailma majandustiigriga nii-öelda. küll aga demokraatia ei käi käsikäes majandusarengutega inimõiguste osas on äh, paljugi soovida jäänud, kui me räägime sõnavabadusest, siis äh, me teame, et siin on väga palju näiteid selle kohta, kuidas on inimõigusi eiratud, me peame alati äh, oma hääle kuuldavaks tegema ning sõna võtma ja toetama ka neid ajakirjanikke, kes ei saa vabalt äh, kirjutada ja oma arvamust avaldada ning eh, keda ähvardatakse ka vangikaristusega. tooksin eh, näiteks ühe ajakirjaniku, kes eh, pärast seda, kui ta piirkondlikus ajakirjanduses avaldas kaks artiklit, talle mõisteti kümme aastat vanglakaristust, see on täiesti vastuvõetamatu. usun, et on tõesti kahju, et me tippkohtumisel Bakuus niivõrd avalikult sõna ei võtnud suur aitäh, härra Kirillov, üks minut. aitäh, inimõigused ja demokraatia edendamine Euroopa Liidu naabruses on äärmiselt olulised, nagu muudelgi juhtudel, kui ei ole kiireloomulisi küsimusi, siis me ei peaks aga neid kiireloomuliste küsimuste raames ka arutama. jah, muidugi Aserbaidžaani juure puhul on ka tagasilööke, aga mis on praegune kiireloomuline juht siis? tundub, et selleks on Eurovisiooni lauluvõistlus. kolleegid väljendasid muret selle üle, et äh, pärast võistlust äh, võimud suruvad äh, opositsiooni maha. ma loodan, et Aseri võimud mõistavad resolutsiooni olulisust ning on valmis vajalikke samme astuma ma kardan aga, et resolutsioon äh, hoopis äh, võib äh, äärmuslastele hoogu juurde anda, ma arvan, me peaksime selle edasi lükkama ja arutama küsimust volinik Füülega ma olen veendunud, et Aseri võimud on kindlasti teadlikud sellest resolutsiooni tekstist is.... suur aitäh! sinine kaart härra Posseltit, kas te nõustute? You have the floor Herr Kollege Kirillov, wissen Sie, dass die ganze Woche im härra Kirillov, kas te teate, et nädal enne, just enne lauluvõistluse korraldamist äh, meeleavaldajaid karistati äh, neid äh, kumminuiadega pekstes jah, äh, palju on sündimas selles riigis, praegu on äh, huvipakkuv see, äh, lugesin Herald Tribune'ist, et seal et rahumeelsed meeleavaldused toimusid, osasid noored, aga lubasid selleks ei olnud, nii et siin on asju, mida tuleb kindlasti arutada. aga ma usun, et see ei ole õige tee selleks, vaadake, kui palju inimesi täna saalis on nii ei tohiks äh, lahendada riigi küsimusi, mis on päris oluline, mis on strateegiline partner. suur aitäh, järgmiseks härra Kukan. aitäh. inimõiguste kaitse ja demokraatia, õigusriigi ja sõnavabaduse ja kogunemisvabaduse äh, kaitse on äh, Euroopa Liidu alustaladeks. ja see on ka miski, mida me nõuame oma partneritelt, sama käib ka Aserbaidžaani kohta. see on ka põhjuseks, eh, miks me jälgime väga lähedalt seda, mis Aserbaidžaanil toimub ja kui vaja, siis ka kritiseerime seda. usun, et Aserbaidžaani valitsus eh, peaks eh, huvi üles näitama taolise kriitika vastu usun, et peaksime nii kiirelt kui võimalik alustama äh, arutelusid äh, Aserbaidžaaniga ning arutama seda, miks on maha surutud rahumeelseid äh, meeleavaldusi, miks on inimõiguste ja aktiviste taga kiusatud ja ajakirjanikke ähvardatud. me peaksime nõudma neilt inimõigustest kinnipidamist, see on miinimum ning seetõttu me peame resolutsiooni ka nüüd heaks kiitma suur aitäh ja viimaseks saab sõna proua Anna Koomes. suur aitäh, härra president. inimõiguste olukord kahjuks ei ole paranenud hoolimata kohustustest, mis Aseri võimudel on. rünnakud ning hirmutamine, see on praegu reaalsus iga päevaselt äh, Aserbaidžaanis ning seda Eurovisiooni lauluvõistluse taustal. usun, et peaksime läbi vaatama Aseri võimude tegevuse ning äh, vaatama, millised on nende kohustused. me peame nõudma, et nad äh, viiksid läbi tõsiseid reforme ning tuleb samuti karistusi määrata. aitäh, volinik Potočnik! suur aitäh, austatud parlamendiliikmed! Euroopa Liidu Aserbaidžaani suhted ei ole sugugi täiel määral ära kasutatud, arvestades eh, lõimimist Euroopa Liiduga ja majanduslikku arengut, peab Aserbaidžaan palju paremini täitma oma võetud kohustusi, eriti arendamaks demokraatiat, korraldamaks vabad valimised, kaitstes põhivabadusi ja tagades kohtusüsteemi sõltumatuse niisugune hinnang äh, äh, kajastub ka viieteistkümnenda mai eduraportis, äh, naabruspoliitika raportis. see, kuidas märtsis protestandid laiali aeti ja teisel aprillil samuti, on ähm, selge näide sammust tagasi inimõiguste kaitsel ja samuti sellest, et Aserbaidžaan ei austa oma kohustusi, mis ta on võtnud Euroopa Nõukogu, OSCE ja Euroopa Liidu suhtes. kuueteistkümnendal mail siiski ähm, äh, vabastati Elnur Metsidli äh, ja äh, loodetavasti vabastatakse ka teised meelsusvangid Aserbaidžaanis on probleeme ka eraomandi õigusega, kodanikke on ilma ette teatamata välja tõstetud äh, nende kodudest. kahekümne seitsmendal veebruaril võttis äh, ministrite nõukogu Aserbaidžaanis vastu otsuse äh, teatud kodanike ümberasutamiseks, nüüd näeb ära, nüüd on vaja ära oodata, kuidas ja kas seda tõesti tehakse. Eurovisiooni lauluvõistlus on paljudele võimaluseks, kuid tundub, et osad võimalused on käest lastud. kuueteistkümnendal mail toimus meediavabaduse konverents ja valitsus lükkas tagasi igasuguse kriitika, väites, et ähm, äh, teatud kaebuste puhul äh, siiski toimub uurimine äh,, me olime eriti huvitatud Kadja Izmailova ja Irak Abassovi saatusest. kuueteistkümnendal mail toimus pro-, protestiaktsioon ja politsei ajas selle laiali, saates inimesed linnast välja. inimesed on lausa ise sunnitud nüüd tsensuuri rakendama, tsensuur on, on tekkinud ka ajakirjandusse, samas süüdistavad ametivõimud ajakirjanikke spionaažis Iraani kasuks ja teisest kuni neljanda aprillini äh, käis meie delegatsioon arutamas naabruspoliitikat Aserbaidžaanis äh, ja me toet-, toonitasime toona ka e, seda, et Aserbaidžaan peab täitma oma inimõiguste kohta võetud kohustusi. Euroopa Liidu Aserbaidžaani lepingu järgi on äh, Aserbaidžaanil väga palju ära teha. lepingus on öeldud, et kõik naabruspoliitika riigid peavad e, austama inimõigusi ja põhivabadusi. kui seda ei tehta, kaotab koostöö mõtte Euroopa Liit hindab kõikides riikides inimõiguste olukorda täiesti läbipaistvalt ja Aserbaidžaani kohta koostatud raport, mis avaldati mais, peegeldab seda. naabruspoliitika tegevuskava oodatakse, kuid enne seda tuleb vabastada poliitvangid ning tagada sõnavabadus Euroopa Liit kutsub Aserbaidžaani üles võtma vastu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee eriraportöör, kes tegeleb poliitvangidega. suur tänu. meile on esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut selle teema kohta, nüüd on meie arutelu läbi, hääletus toimub pärast. kõik tänased arutelud on läbi järgmine päevakorrapunkt